teadmata. suur tänu, kolleeg. järgmisena ID fraktsiooni nimel saab sõna proua Benjö kaheks minutiks, palun. head kolleegid, COP viisteist, mis saab toimuma oktoobris, peab seadma kümneks aastaks eesmärgid, mis puudutavad bioloogilist mitmekesisust. ärgem tehkem illusioone kliimamuutuste osas. inimtegevus loomulikult on selle taga kuid selle asemel, et süstemaatiliselt lugeda moraali kodanikele ja läbi maksude tegutsema, kas mitte ei tuleks süüdistada poliitikuid? me näeme, et majandusmudelid ei ole muutunud, ei ole muutunud vabakaubanduslepped, ei ole taastatud sisepiire ega välispiire Euroopa Liidus. Need ei ole teie prioriteedid selleks, et kaitsta keskkonda. me vastutame oma eluviisi eest, oma tarbimisviisi eest meie üksikisikute jõupingutused jäävad aga väga väikeseks, kui ei muutu domineeriv ideoloogia. sellega on kiire, me näeme, kuidas kaovad liigid otseselt kliimamuutuste, keskkonnamuutuste mõjul. pooluste ja Austraalia olukord tuletab seda meile meelde. inimeste tervis on ohus, õhureostus, veereostus, pinnasereostus, kasumiiha ja finantssurve. miks äh, süüdistada kodanikku, kellel on vaja autot tööle sõitmiseks, samas kui, kui merekaubandus toodab rohkem heitmeid, ei pea siiski heitmeid vähendama? lepingud, mis võetakse siinsamas vastu, to-, tänu ne-, toovad meile kaupu mujalt maailmast, maailma otsast. tänu lepingutele, mis siinsamas vastu võetakse, laiendatakse GMO-de kasutust, pestitsiidide kasutust näiteks Trasil. Te räägite, et tahate kaitsta poliitilist mit-, äh, bioloogilist mitmekesisust, aga samas äh, kaitsete rituaalset tapmist. ei mõtle absoluutselt eksporditud kariloomadele. ökoloogia peab olema reaalne ja mitte ainult sõnades rohepesu tegelikult äh, päästab süüst tõelised, tõelised süüdlased. suur tänu, proua ja nüüd ECR-i nimel saab sõna kolleeg Vondra pooleteist minutit. jah, thank you, chairman. tänan, president. bioloogilise mitmekesisuse kaitse on võtmetähtsusega teema, me peame seda arutelu täpselt õigel ajahetkel maailma majandusfoorum avaldas just täna statistika kohutavast bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest äh, maailmas, aga probleem on selles, et enamasti toimub see väljaspool Euroopat, mitte Euroopas. Need dokumendid, mida siin äh, majas ette valmistatakse, mis sisaldavad äh, palju meetmeid ja soovitusi, näiteks selleks, kuidas kaitsta elupaiku kuidas äh, taaselustada metsi. kahjuks nende kõigiga käivad kaasas paljud regulatiivsed sotsialistlikud meetmed, mis minu arvates lõppkokkuvõttes eriliseks abiks ei ole ja need võivad endaga kaasa tuua hoopiski palju kahju. lihtsalt äh, üks näide lõvi, tiiger, hunt. Nende põhjane näide nüüd. lõvi, tiiger elavad lõunapoolsetes riikides äh, nende arvud kahanevad, samas hundid elavad meil põhja pool, nemad muudkui laiendavad oma areaali nii et äh, me peame mõtlema, kuidas teha selliseid samme, mis toovad endaga kaasa kasu, mitte kahju. tänan, kolleeg ja järgmisena kuue NGL äh, fraktsiooni nimel kolleeg Moodik. Äh, poolteist minutit, palun. tänan, president. bioloogiline mitmekesisus on väärtus iseeneses kui me tahame kohaneda kliimamuutustega, mida rohkem meil on bioloogilist mitmekesisust, seda paremini me tuleme toime eesseisva vältimatu kuumenemisega. tuleb tunnistada, et me oleme hädaolukorras liigiline mitmekesisus väheneb äh, uskumatult kiiresti ja on täiesti äh, uskumatu ka see, et Euroopa Liit äh, aastal kaks tuhat kakskümmend saavutab nii vähe selles valdkonnas. me peame selle nõrga olukorra lõpetama ja me peame vaatama, millised on aluspõhjused siin on tegu põllumajanduse, metsanduse ja maakasutuse probleemidega. ühine põllumajanduspoliitika peab vastama nii Pariisi kokkuleppele kui ka bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidele. praegusel kujul ÜPP seda ei see. me peame monokultuuride viljelemise selja taha jätma ja samuti tuleb tähelepanu pöörata metsadele see, kuidas me metsadesse suhtume, puudutab tugevalt mit-, looduslikku ja bioloogilist mitmekesisust. meil tuleb vaadata, kuidas me majandame oma metsi, metsas elab väga palju liike, liik äh, saab välja surra ainult üks kord, kui ta on välja surnud, siis pole enam midagi teha. meil tuleb äh, panna paika mõõdetavad eesmärgid ja tuleb äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend kaitstavate piirkondade määr tõsta vähemalt kolmekümnele protsendile. järgmisena kolleeg Eevi, poolteist minutit, palun. suur tänu antud resolutsioon on väga selge, me näeme, mil-, kuivõrd keskkonna alas, alal valitseb hädaolukord. me näeme, kuidas loodus taganeb ja see on enneolematu inimajaloos, kuidas on kiirenenud äh, tohutu hulga liikide väljasurenemine ja see ähvardab veel täiendavat miljonit liiki. ilmastikunähtused on ekstreemsed, ja need muudavad veelgi hullemaks äh, olukorra bioloogilise mitmekesisuse olles. hetke trendil on laastavad tagajärjed ka inimkonnale ja see kaheksakümmend protsenti jätkusuutliku arengu eesmärkidest on seega ohus vaesus, äh, toiduohutus, inimtervis. seega vähim, mida uus komisjon saab teha COP viieteistkümne kontekstis Hiinas äh, ja, ja mõeldes uuele bioloogilise mitmekesisuse strateegiale aastaks kaks tuhat kolmkümmend, on üle saada vabatahtlike kohutuste mõttest, on ambitsioonikamaid, juriidiliselt siduvaid eesmärke selleks, et kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteeme suur tänu ka selle eest, et pidasite kinni ajapiirangust ja nüüd saab sõna kolleeg Liise üheks minutiks, palun. no, non vedo l'onorevole. ma ei näe siin härra Liiset. ja võib, võib-olla siis saab hiljem sõna, aga läheme edasi. kolleeg Kuuteland, poolteist minutit. herr talman, utrotningen av tänan, president. loomade ja teiste liikide vähenemine ja kadu muudkui kiireneb. üks miljon loomaliiki on ohus. täiesti uskumatu. ja me teame, et dinosaurustega see läks just nii ja sellel saavad olema kohutavad mõjud meile, inimestele. mõelge, mis äh, juhtub toidutootmisega, kuidas meil õnnestub ennast ära toita siin äh, planeedil. ja samas me näeme, kuidas äh, põllumajanduses kasutatakse aina enam pestitsiide, mis on üks kriisi põhjustest. meil tuleb vähendada kemikaalide hulka, mida kasutatakse põllumajanduses, me teame, et nende intensiivne kasutamine on kahjulik, me teame, et see äh, on kahjulik nii inimestele kui ka ökosüsteemidele ja paljud kemikaalid jäävad loodusesse pikaks ajaks, seda hakkavad siis äh, kogema ka meie lapsed ja see puudutab meie kõigi tervist me peame seadma ambitsioonikad eesmärgid pestitsiidide kasutamise vähendamisele. ma olen arvamusel, et meie fraktsiooni prioriteedid kajastuvad selles resolutsioonis hästi enne COP viisteist kohtumist. väga olulised on siduvad eesmärgid bioloogilise mitmekesisuse vallas. aitäh ja on tore ka näha teie last siin täiskogu saalis kes, kes on teile saatjaks ja nüüd saab sõna härra Canfin pooleteist minutiks. härra volinik, tere õhtust. täna õhtul arutame me siin teie strateegiat, mis puudutab bioloogilist mitmekesisust Euroopas aastaks kaks tuhat kolmkümmend, väga hea. aga meil on juba olemas Euroopa strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend mis on täielikult läbi kukkunud. ühtegi eesmärki lootuse kaitseks, mis me endile olime võtnud, ei täida me. ja kui te nüüd tulete mõne nädala pärast tagasi veebruari lõpus meie ette ja kaasas strateegia, kus on ilusad arvud ja head kavatsused, kuid mitte midagi konkreetset, mingeid õigusloomelisi siduvaid meetmeid, mis võimaldaks meil muuta olukorda, siis äh, saab olema see väga sümpaatne strateegia, kuid kasutu. ja mida me konkreetselt ootame on see, et meil oleks kolmkümmend protsenti kogu Euroopa Liidu territooriumist, mis oleks kaitse all. selleks, et jätta loodus rahule, et seda ei puudutaks inimtegevus. meie soov on, et oleks arvuline siduv eesmärk pestitsiidide vähendamise osas Euroopas, me soovime, et te tuleksite lõpuks metoodikaga, mis võimaldab hinnata pestitsiidide mõju mesilastele. juba kuid Euroopa Parlament on teile selle küsimuse esitanud. ootame endiselt teie ettepanekut. tahame kaitsta loodust ka väljaspool Euroopat. meie Euroopa manner on suureks mõjuks maailmale vihmametsade osas läbi meie tarbimise tulge konkreetsete eesmärkidega metsade raadamise osas, see on kõik, mida me soovime, kui seda ei tule, härra volinik, siis sellest saab olema, see saab olema mõttetu strateegia. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Tussa. üheks minutiks, teil on sõna, proua. tänan. seitsekümmend viis protsenti maapinnast, nelikümmend protsenti merest on ohus. miljon, iga kaheksas liik on väljasuremise ohus. hävitame iseennast inimkonna tulevikku ähvardavad riigid, kes laastavad metsi oma territooriumil hargmaisete ettevõtete poolt, kelle jaoks nafta äh, võib voolata ajadena ja sissetulekud samuti. kõik see ületab aga piire, me peame mõtlema rohkem keskkonnale kui siseriiklikele huvidele, kui me tahame kaitsta oma ühist tulevikku, selle asemel, et jätkata looduse laastamist, justkui võiks seda piiritult teha. peame lõpuks mõistma, et meil on ühine planeet ja sellel loodusel on õigus taastumisele. küsimus ei ole ainult filosoofilises muutuses, me peame andma õigusliku saatuse loodusele, selleks et kaitsta elusloodust. eelseisev aasta on otsustava tähtsusega, ÜRO on teinud üleskutse kaitsta kolmekümmet protsenti maakera pinnast. kui me tahame, et COP viis ei oleks selline urjumine nagu COP kakskümmend viis, siis peab Euroopa võtma vajalikud meetmed Äh, ja tunnustama seda, et hävitatakse keskkonda. suur tänu. ja järgmisena saab sõna kolleeg Limmer kaheks minutiks, palun. austatud äh, kolleegid, kes meist ei sooviks äh, puhast õhku, puhast vett, floora ja fauna kaitset ma loomulikult toetan seda mõistlikes raamtingimustes siin räägitakse äh, teemadest, mis viivad äh, tuliste arenguteni. inimene on osa ökosüsteemist, aga paljud äh, rohelised kalduvad sinnapoole, et ilma inimesteta oleks niikuinii kõik hoopiski parem. keskkonnakaitse, see oli eile, nüüd täna ähm, päästetakse kliimat äh,, mõtlemata, kuidas see äh, mõjutab äh, keskkonda, me siin äh, räägime sellest, kuidas tuuleenergia tootmiseks paljud alad on juurdepääsematud teistele ja mitmeid teisi alasid võetakse samuti kasutusele. roheline kokkulepe muudkui räägib sellest, äh, kuidas järjest rohkem peaks meid olema offshore äh, tuuleenergia äh, tootmist ja nüüd pestitsiididest. võitleme nende vastu, aga samas me toetame väärismuldade ja muu sellise kasutamist. juhin teie tähelepanu sellele, et äh, evolutsioonil on omad reeglid ja kui me nüüd äh, lubame poliitilistel kitsarinnalistel inimestel endale ette kirjutada, kuidas kogu seda protsessi juhtida, siis me teeme kitse kärneriks ja mina seda ei soovi. suur tänu kolleeg, äh, sinise kaardi küsimus teile, kas te olete nõus sellele vastama? kolleeg Limmer. kolleeg Limmer, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas olete nõus? kolleeg Mets. kolleeg Mets on küsimuse esitaja no.. Sorry, was... paraku keelduti vastamast. ja nüüd saab sõna kolleeg Pompaar üheks minutiks. Teil on sõna tänan, härra president, head kolleegid. viimane valitsustevahelise platvormi raport, mis puudutab bioloogi, bioloogilist mitmekesisust, ütleb, et üle miljoni liigi üks, iga kaheksas liik on hävimise ohus, see on kuu, kuues massiline liikide väljasuremine, kuid meie liidrid ei ole olukorra kõrgusel. kaks tuhat kümme vastu võetud eesmärgid, ei, neid ei täideta. COP viisteist seega on otsustava tähtsusega selleks, et olla usaldusväärne, peab Euroopa Liit võtma jõulisi meetmeid ja tooma ka endaga kaasa ka rahvusvahelise kogukonna. kõigepealt pestitsiidide osas. teadlaste arvates intensiivne põllumajandus on üks peamine põhjus, miks kaob bioloogiline mitmekesisus. Äh, laia spektri pestitsiidid nagu glüfosaat on eriti ohtlikud. Euroopa Parlament peab nüüd otsustama, kas nad keelustatakse, äh, peab olema täpne ajakava ja peab mõtlema alternatiividele. mis puudutab GMO-sid, mida kasutatakse kasutatakse selleks, et äh, vältida pestitsiide. aastal kaks tuhat üks keelustasime tolleaegse tehnoloogia, kuid suurtööstused üritavad mööda minna meie seadustest, võtavad kasutusele uusi GMO-sid, mis ohustavad meie keskkonda. seega on aeg, et Euroopa Parlament takistas seda ja, ja mõtleks nende keelustamisele, aitäh. suur tänu. ja nüüd saab sõna kolleeg Mammeri pooleteist minutiks. Teil on sõna tänan, president. eesseisev bioloogilise mitmekesisuse konventsioon äh, üritab äh, panna paika äh, ühistulevikku, aga mis puudutab Ühendkuningriigi meresid, siis Euroopa Liit tahab muudkui võtta, võtta, võtta. vaadakem, kui palju bioloogilist mitmekesisust äh, tapetakse Ühendkuningriigi vetes äh, Hollandi traalerite poolt, supertraalerid, mis töötavad La Manche'i kanalis ja need laevad, mis õngitsevad välja ähm, kõik äh, kala, kahjustavad meriahvenat ja väga intelligentseid äh, delfiine Nad äh, samuti hävitavad äh, kalavarusid Ida-Aafrikas, nad on ohuks kõige vaesemate inimeste söögi hankimisel. ja siinkohal Euroopa Liidu jaoks on äh, tulu olulisem kui bioloogiline mitmekesisus ja niikaua, kui Euroopa Liit ei äh, kõrvalda neid probleeme oma ukse lävel, ei ole Euroopa Liidul äh, õigust kellelegi teistele mingisugust moraali lugeda. tänan. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Lints üheks minutiks. austatud äh, president, volinik, äh, lugupeetud kolleegid, bioloogiline mitmekesisus äh, ja kliimakaitse peavad käima käsikäes. Pariisis me panime paika ambitsioonikad eesmärgid kliimakaitseks ja nüüd tuleb panna paika teekaart bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. meil peab olema jätkusuutlik põllumajandus ja metsandus, need annavad oma panuse liikide kaitseks ja ökosüsteemide kaitseks ja niimoodi me saame leevendada kliimamuutuste mõjusid. ei ole vaja mingisuguste poliitiliste sümbolitega žongleerida, nii riiklikult kui rahvusvaheliselt peab äh, parem äh, seadusandlus äh, olema eesmärgiks ja see kaitstavate alade laiendamine kolmekümnele protsendile, sellel peavad olema mõju-uuringud äh, taga ja kutsun üles koda toetama selliste mõju-uuringute nõudmist. suur tänu, kolleeg, ja järgmisena saab sõna kolleeg äh, Ronai üheks minutiks, palun. tänan president. iga päev me oleme traagiliste juhtumite tunnistajaks, iga päev me näeme pilte metsatulekahjudest Austraalias. üks miljard looma on seal juba hukkunud. loomade ja taimede elukeskkond hävib ja see Austraalia katastroof äh, puudutab ka teisi riike. suits on levinud juba igale poole. Uus-Meremaal on lumi juba mustaks muutunud selle tuha tõttu. kliimakatastroof toob äh, kahju kaasa üle kogu maailma ja ka teistes riikides to puud-, toimuv puudutab meid, eurooplasi Austraalias on ka tegu liikide väljasuremisega ja on meie süü, on meie vastutada, et äh, liigid säiliksid. suur tänu, järgmisena kolleeg äh, Stefan Utsa, äh, üks minut, palun. Eu de obicei vorbesc despre păduri în Parlamentul European, dar azi voi vorbi. Tänan ma räägin tavaliselt metsadest siin Euroopa Parlamendis, aga nüüd äh, räägin linnadest. kuuskümmend protsenti äh, aastaks kaks tuhat viiskümmend äh, elab üle kogu maailma linnades ja me teame, et kliimamuutus toob endaga kaasa suuremaid kluuma, kuumalaineid ja samas muutub ka sademete hulk ka Bukaresti-suguseid linnu mõjutab see, meil on vaja rohkem rohelust linnades, rohelisi äh, alasid, parke, rohestatud katuseid ja muud. meil äh, tuleb äh, ökosüsteemid omavahel koridoride abil ühendada, selleks on vaja Euroopa investeeringuid rohelisteks fassaadideks, aegadeks, parkideks. linnad tuleb siduda loodusesse. suur tänu. tänan kolleeg Stefan Utse ja järgmisena saab sõna kolleeg Hoisling, üks minut, palun. me oleme kuuendas suures liikide väljasuremise laines, inimesed on selle põhjustanud, ohustatud on üks miljon liiki, on ülim aeg midagi teha meil äh, tuleb äh, Euroopa Liidus äh, seada ka eesmärgid, näiteks ühises põllumajanduspoliitikas. meil on intensiivne põllumajandus, see toob kaasa ka liikide väljasuremist ja meil tuleb panna paika selged eesmärgid, et vähendada pestitsiidide kasutamist, aga samuti lämmastiku kasutamist. kakskümmend miljonit hektarit on äh, soja tootmise all, mida impordime me Euroopasse, ka sellele tuleb tähelepanu äh, pöörata. kolmkümmend protsenti äh, kaitstud alasid, see on väga hea aga, aga seitsekümmend protsenti ei saa olla siis mingisugused saastatud alad. meil tuleb pöörata tähelepanu sellele, mis toimub põllumajanduses ja metsanduses meil on vaja gene drive tehnoloogiale moratooriumit, sellist tapvat geenitehnoloogiat meil vaja ei ole. tänan, kolleeg, järgmisena kolleeg David, üks minut. lugupeetud president, esiteks tuleb öelda, et Euroopa Liit tervikuna ei ole lepingu osaline mis puudutab ÜRO konventsiooni. antud äh, komisjoni ettepanek üritab kasutada maksumaksjate raha ähmaste projektide toetuseks, selleks, et kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja võidelda kliimamuutustega, ei peaks Euroopa Liit algatama projekte ja kokkuleppeid selline, selliseid nagu Mercosuri puhul, mis viib metsa, vihmametsade täiendava hävitamiseni, selleks, et kasvatada karja ja selleks, et eksportida taimseid tooteid. armaside ettevõtete ahnus hävitab looduse ja viib üle ekspluateerimiseni. detsembris enamus parlamendi liikmeid öö, toetas kalanduskokkulepet mis kindlasti ei ole hea põlisrahvastele. seda teeb Euroopa Parlament reaalelus. tänan väga, kolleeg, ja nüüd saab sõna kolleeg Kokalis üheks minutiks. Eh, volinik, täna suure enamusega parlament eh, hääletas komisjoni rohelise leppe teatise poolt. komisjon oma ettepanekus annab lubaduse analüüsida IPCC ookeanide raportit ja tulla välja meetmetega merede ja tarbeks. nädal aega tagasi äh, atmosfääri teadlaste raport kinnitas, et viimase kolmekümne aasta jooksul ookeanid äh, on kuumenenud, kuumenenud nelisada viiskümmend protsenti kiiremini kui varasemal perioodil ja see ja võtavad endasse üheksakümmend protsenti inimtekkelisest kuumuse tõusust. viimase kahekümne viie aasta jooksul kujunenud energia on kolm koma kuus Hiroshima pommi. hävi, tegelikult on mered kõige suurem bioloogilise mitmekesisuse reservuaar. komisjonilt soovime me, et rohelisel kokkuleppel oleks ka sinise leppe mõõde me tahame, et meil oleks tõeline Euroopa sinine kokkulepe samuti. suur tänu, hea kolleeg. ja nüüd saab sõna kolleeg Viisik üheks minutiks. bioloogilise mitmekesisuse kaitse tähendab elu kaitset, see on suurim väljakutse, mis on meie ees, me sõltume bioloogilise mitmekesisuse säilitamisest meie tegevused on kaasa toonud kriisi. kuues liikide väljasuramine on meie põhjustatud, me hävitame liiga palju. selleks, et kaitsta bioloogilist mitmekesisust, peame kaitsma ökosüsteeme ja liikide populatsioone. tuleb piisavalt suuri alasid kaitsta, kus me ei langeta puid, ei jahi, ei ehita infrastruktuuri, meil on vaja loodusalasid ja neid peab olema palju rohkem kui praegu. mul on hea meel, et äh, meie resolutsioon võtab arvesse seda kõike. kuid võib-olla sellest ei piisa. ausalt öeldes me oleme unustanud vist oma kodutöö. me oleme väga halvad äh, valvurid. bioloogilise mitmekesisuse kadu on pöördumatu, peame väga tõsiselt seda võtma. aitäh ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Andriiv. tänan, härra president. siinkohal jagaksin teiega mõningaid andmeid. nelikümmend aastat tagasi äh, korall, korall, neljakümne aastaga korallid kaovad, kolmekümne aastaga kaovad metsad, üks miljon liigikasu kaob kümne aastaga ja põhjuseid me teame, äh, elupaikade hävimine sageli inimeste tegevuse tagajärjel, ressursside üleekspluateerimine, kliimamuutused reostus. me oleme kõik vastutavad oma igapäevaste harjumuste eest, aga me oleme vastutavad ka selle katastroofi eest. kolleegid siinsamas Euroopa Parlamendis, mõned meie otsused, nagu näiteks kaubanduskokkuleppeid puudutavad maailma otsas asuvate paikadega, selleks et rohkem tulu teenida ja kiiresti, selle asemel, et kaitsta meie keskkonda ja ökosüsteemi. kui meie inimolendeid jätkuvalt käituma nii, nagu me oleksime ainus liik, siis äh, viib see selleni, et me oleme üldse, jäämegi viimaseks liigiks. on aeg mõista, et me moodustame osa tervikust ja kui me ei kaitse bioloogilist mitmekesisust, ei jää me ka ise ellu. nii lihtne see ongi. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Jooveva üheks minutiks. Teil on sõna ohranjanje življenja na zemlji je odvisno od ekosistemov ti pa so odvisni od ohranjanja. tänan! ökosüsteemid on äh, otseselt äh, seotud liigilise mitmekesisuse säilimisega. juba aastaid me täheldame, et paljud liigid surevad välja, kuna põllumajandus on intensiivne, kasutatakse palju pestitsiide ja on reostust. tulemus on see, et äh, maa muutub bioloogiliselt ja geneetiliselt vaesemaks. täheldame ka seda, et bioloogiline mitmekesisus on meie majanduse, meie ühiskonna aluseks. viimased äh, uurimused äh, ei jäta meile palju lootust, aga meil on ikka veel aega, et seda trendi ümber pöörata. komisjon võib üles ehitada eduka strateegia, me võime näidata, et me suudame seda teha ja samas säilitada oma ühiskonna. suur tänu ja järgmisena kolleeg Mets üheks minutiks, teil on sõna me ei ole mitte ainult, me ei ole mitte ainult äh, kliima alal hädaolukorras, vaid ka bioloogilise mitmekesisuse äh, osas on meil hädaolukord. linnud äh, vaikivad, putukad kaovad, kuues suurliikide väljasuremine on käimas, aga meie jätkame vanas vaimus, business as usual, tuleviku põlvkondade arvelt. tundub, et inimestel on vaja veel ainult paar aastakümmet, et äh, maa hävitada. samas me teame, mida tuleb teha, selged eesmärgid äh, pestitsiidide kasutamise vähendamiseks, mitte suuri monokultuuri põlde ja soja impordi äh, keeld. metsad, ähm, veekogud, kõik vajavad kaitset ilma selle kaitse ja taastamiseta ei ole meil bioloogilist mitmekesisust ja inimesed on ka tulevikuta. suur tänu, kolleeg ja järgmisena saab sõna kolleeg Wallis üheks minutiks. aitäh, härra president. Iiri rahvuspargid ja lo loomad väärivad meie toetust. aga me näeme, millist kahju tekitab intensiivne põllumajandus, monokultuurid ja see, et kasvatatakse okaspuid valimatult. me näeme, milline on Iiri valitsuse poliitika, siin ei arvestata bioloogilise mitmekesisuse nõuetega. Iiri valitsus ja ka Euroopa Liit endiselt toetab intensiivset põllumajandust, selle asemel, et toetada kõrge väärtusega loodussõbralikke põllumajandusettevõtteid me rikume põhilisi bioloogilise mitmekesisuse põhimõtteid, meil on vaja õiguslikult siduvaid eesmärke maailma ja Euroopa Liidu tasandil, piisavat rahastamist järgmises äh, pikaajalises eelarves ja ka paremat äh, rakendamist, mis puudutab Euroopa Liidu loodus, looduskaitse õigusakte. me peame hoolima või muidu asjad jäävad selliseks, nagu nad on või muutuvad veel halvemaks. suur tänu, kolleeg. järgmisena kolleeg Buda üheks minutiks domnule președinte biodiversitatea reprezintă conceptul. suur tänu! bioloogiline mitmekesisus on hädavajalik inimelu jaoks, kuid samas ei ole see hea mitte ainult meie, vaid ka tulevaste põlvkondade jaoks. inimene on paraku õõnestanud bioloogilist mitmekesisust, sellel on tõsised tagajärjed keskmises ja pikas perspektiivis, kliimamuutused, kliima soojenemine kõik see hävitab bioloogilist mitmekesisust. uus ökoloogiline pakt peab saama instrumendiks ja mehhanismiks, mis võimaldab liikmesriikidel kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja sundima neid selleks. kuid on vaja ka piisavat rahastamist selleks, et saavutada seda eesmärki. põllumajandus peab olema partner selleks, et võita lahing bioloogilise mitmekesisuse nimel. põllumeestel on vaja finantstuge selleks, et põllumajandustavad kaitseksid ka keskkonda. vähemate vahenditega seda teha ei ole võimalik. teadusuuringud ja innovatsioon vajavad samuti toetust. suur tänu, kolleeg Puda ja nüüd saab sõna kolleeg Voden üheks minutiks. Thank you tänan väga. Pole oluline, kus me istume siin kojas, kuidas me hääletame, kuhu risti paneme, meie nahavärv või keel, mida me räägime, pole olulised. bioloogiline mitmekesisus, mille oleme saanud pärandiks, on väärtuslik ressurss, mis on meile ühine ja mida peame kaitsma oma laste jaoks, oma lastelaps, lapselaste jaoks. tulekahjud Austraalias, kus pool miljardit looma on hukkunud, peaksid olema meile kõigile äratuseks. me peame tõsiseid samme astuma selleks, et konkreetsed siduvad eesmärgid seada, selleks, et kaitsta loodust, vähendada süsinikuheitmeid ja tegeleda kliima hädaolukorraga. Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend jäävad täitmata, üritame siis saavutada paremat enne aastat kaks tuhat kolmkümmend, ma valmistun lahkuma homme siis viimast korda anun teid, volinik, parlamendiliikmed, olge radikaalsed, olge kirglikud, olge tugevad, seiske rahameestele vastu ja nende huvidele, naftaparonitele, keemiagigantidele, meil on ainult üks planeet. mind ei ole siin selleks, et selle kõige eest võidelda, aga teie jääte siia. tehke siis nii, et, et te tagate selle kõige, aitäh. suur tänu, kolleeg ja järgmisena kolleeg O'Sullivan üheks minutiks, teil on sõna COP kohtumine Hiinas on Pariisi kokkuleppe sarnane hetk. inimesed on lõpuks ometi mõistnud, et kliimakriis eksisteerib, aga tuleb ka mõista, et kliima ja bioloogilise mitmekesisuse kriis on omavahel seotud. koolitajana, õpetajana taha, meeldivad mulle näited. kui me ei kaitse bioloogilist mitmekesisust, siis tuleb aeg mil lapsed ei tea enam, mis on lille korjamine metsast, ei ole enam äh, liblikaid ja lepatriinused, need on ainult pildiraamatutes. nüüd on hetk, kus Euroopa Liit saab lõpetada elupaikade tohutu hävitamise ning liikide hävenemise maailmas. seda protsessi ei saa lõpule viia, ilma et tegeldaks põllumajanduse ja kalandusega. täna võtsime vastu resolutsiooni mis puudutab Euroopa rohelist kokkulepet, ilmselt Euroopa Liidu kõige ambitsioonikam keskkonnapoliitika ajaloos, aga me ei ole teinud piisavalt selleks, et reformida meie põllumajandust ja meie kalandust. suhtugem tõsiselt, äh, täit-, jõud-, täitkem eesmärgid. suur tänu ja nüüd kolleeg Kaanev, üks minut bioloogilise mitmekesisuse kaitse ei ole tähtis mitte ainult toidu ja ravimite kütuse tootmiseks, aga ka selleks, et elada tervelt, selleks, et oleksid jätkusuutlikud pereettevõtted. me peame ühendama bioloogilise mitmekesisuse ja kliimakaitse. see peab olema osa pikaajalisest loodusesõbralikust majandusarengust. Euroopa Komisjon peab tagama bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid, nii et jälgitakse projekte, mida rahastatakse Euroopa Liidu poolt. minu koduriigis Bulgaarias Natura kaks tuhat äh, mehhanismid äh, praktiliselt on rakendamata, kuna puuduvad valitsuse poliitikad turismi, transpordi, energia, põllumajanduse, metsade kaitse osas. hiljutine nurjumine ehitati kiirtee, see oli Natura kaks tuhat väär juhtimise näide, see on ainult üks näide paljudest probleemidest. me peame näitama, et on poliitiline tahe selleks, et saavutada Euroopa Liidu eesmärke ja selleks äh, kontrollida, teostada järelevalvet Euroopa Liidu poliitikate üle. suur tänu, kolleeg. järgmisena kolleeg Kaarles Kind, üks minut, teil on sõna. tänan, president, kolleegid. kuna paljud vaatavad praegu Austraalia poole, vaatame aga lähemale. põleb veel muugi. vaatame veepinda, vaatame suurt korallirahu, mis põleb. inimtegevus, keemiline reostus, bioloogiline reostus, plastik, kõik see mõjub laastavalt suurele korallrahule ja üld, ja üldisemalt IPDS-i IPBES-i andmetel kaks kolmandikku merekeskkonnast on oluliselt muutunud tänu inimtegevusele, kuid vee all jääb see märkamatuks, samas vaatame lähemale. rääkides ambitsioonikatest eesmärkidest merede osas, mõtleme sellele kaitseme, kaitseme kolmkümmend protsenti merealasid. sa, meie ookeanid on aastakümneid kä-, olnud kui käsk, kuid nad hakkavad end ammendama. kaks asja on, esiteks Euroopa Liit on suurim peab tegema ookeanidest prioriteedi ja kõik konventsiooni osapooled peavad äh, tunnustama, nagu kolleeg Katrin Chabot ütles, ookeanid tuleb kuulutada inimkonna ühiseks pärandiks, meie tulevik sõltub sellest. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Paulus üheks minutiks. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, ma võtsin midagi kaasa. see on äh, aruanne on Euroopa keskkond, olukord ja tuleviku väljavaated, see on loomulikult ka internetis olemas kõikides Euroopa Liidu keeltes ja seal on koondatud äh, viimase viie aasta andmed Euroopa Keskkonnaagentuuri poolt. ja ma ütlen kohe, et asi hea välja ei näe, meie loodus äh, heas olukorras ei ole, eriti äh, murettekitav on see, et äh, Eh, liikide arv muudkui väheneb. ma ei ole ammu enam Saksamaal näiteks äh, nurmkanasid ja lõokesi näinud. meil äh, ei äh, peaks olema selline suhtumine, et looduskaitse bioloogiline mitmekesisus on nagu mingi omaette valdkond, millele antakse paar miljonit seetõttu mul on hea meel, et parlament äh, võtab homme vastu resolutsiooni bioloogilise mitmekesisuse toetamiseks, kus on sees väga olulised äh, punktid. me peame sellest kõigest lähtuma ka siis, kui me räägime ühisest põllumajanduspoliitikast ja eelarvest. meil on vaja parandada keskkonna olukorda Euroopas. suur tänu. nüüd saab sõna üheks minutiks proua Vaidere. palun Äh, ornitoloogia äh, huvilised äh, kahjuks ei saa enam tulevikus näha musta toonekurge ja muid haruldasi liike, sada viiskümmend tuhat liiki kaob pidevalt maakera pinnalt ja see kõik on põhjustatud intensiivsest põllumajandusest, pestitsiidide ja kemikaalide kasutamisest. me peame edendama äh, mahepõllundust ja äh, GMO-vaba tootmist ja lisaks sellele on ka öö, äh, see, need tooted tervislikumad ja see on ka äh, oluline, äh, et kuna mahepõllundust tuleb Euroopa Liidu eelarvest eraldi toetada, võttes arvesse ka biokütuste suurenevat osakaalu, aitäh. aitäh. järgmisena saab sõna proua Rivasi, üks minut. aitäh juba kümme aastat äh, oleme äh, hakanud paremini äh, mõistma fauna, floora ja inimeste tegevuse vahelist koosmõju, kuid see ei ole meid sugugi mõjutanud. üks miljon liiki on väljasuremise ohus, nagu teadlased on meid hoiatanud ja nüüd oleme tõesti Äh, hetkel, mil tuleb otsustada, inimene ise on muutunud inimkonnale suurimaks ohust ja kui ma räägin siin inimkonnast ja selle tulevikust, siis ma mõtlen selle all seda, et bioloogilise mitmekesisuse äh, vähenemine mõjutab äh, eelkõige põlisrahvaid, kes samas seda mitmekesisust hoiavad ja mängivad selles väga olulist rolli samas äh, mõjutab see kõik äh, arenguriike, nende toidusõltumatust ja nii edasi, seega Euroopa Liit tuleb, äh, peab aktiivselt tegutsema ja Hiinas peame võtma meetmeid, et elusloodust säilitada, et ökosüsteeme taastada, et uuesti Äh, metsi taastada ja toota äh, mahedalt ja GMO-vabalt ja aitäh. Mm, palun mm, pidage kinni äh, kõneajast, ma ei taha inimestelt aega vähemaks võtta, aga kui te ületate, pean seda siiski kahjuks tegema. järgmisena härra Ahim. Ähm, austatud president, volinik, toon välja kolm arvu. kaheksakümmend neli protsenti kultuurtaimedest Euroopa Liidus tõltuvad tolmeldajatest. seitsekümmend kuus protsenti on viimaste aastate jooksul äh, vähenenud putukate arv ja neliteist äh, vabandust, viisteist miljardit eurot, äh, mis on antud põllumajandustoetusteks, on otseselt seotud putukate vähenemisega ähm, ja kodumesilane on ääretult äh, oluline bioloogiliseks mitmekesisuseks ja samuti ka äh, majanduslikust äh, seisukohast. neonikotinoidid eelkõige vähendavad mesilaste arvu monokultuurid, pestitsiidid samuti äh, mõjutavad äh, mesilasi, meil tuleb äh, toetada rohkem väiksemaid pereettevõtteid ja talusid. neonikotinoidid tuleb keelata, pestitsiidide kasutamist vähendada, kui sureb mesilane, siis sureb ka inimene. mina tahaksin küll sellist lauset vältida, härra volinik. suur tänu, järgmisena saab Äh, sõna kolleeg Viiner, üks minut. Äh, suur tänu, austatud volinik, lugupeetud äh, president, head kolleegid, me oleme palju kuulnud bioloogilisest mitmekesisusest. mina tahaksin oma minuti jooksul tähelepanu juhtida ühele konkreetsele teemale, suurele ökosüsteemile, pinnasele pinnas on viimane paradiis meie jalgade all, seal on äh, vee salvestamise, vee puhastamise funktsioon, äh, pinnas toidab kogu maailma, meil äh, tuleb rääkida pinnase kaitsest, huumuse kaitsest, pinnase direktiivist, ilma pinnaseta ei ole meil mitte midagi. me kõik näeme, kuidas pinnas erodeerub, kuidas ta vaesub, kuidas bakterite hulk väheneb pinnases ja see kõik mõjustab lõpuks ka meie soolestikku. pinnase haiglane olek mõjutab otseselt ka inimesi, mu minutikene sai nüüd läbi, tahan toonitada, kaitske kõikide inimeste soolestikku ja kaitske pinnast suur tänu, järgmisena saab äh, sõna proua Spiragi, üks minut. aitäh, äh, lugupeetud volinik, on ilmselge, võttes arvesse teadlaste äh, seisukohti, et meil on tarvis uut siduvat poliitikat bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. põlengud Amazoon, Amazonase piirkonnas Äh, Austraalias ja ka olukord äh, poolustel näitab, et meil on tarvis äh, selgeid meetmeid, et panna paika siduvad eesmärgid ja see peab toimuma järgmisel COP15 kohtumisel. see peab olema võrreldav Pariisi Äh, siduvate eesmärkidega ja komisjon peab ka vastutuse võtma ja nägema ette piisavalt vahendeid järgmises eelarves, et säilitada meie oma äh, tootmine mitmekesiselt, kaitsta ka meie äh, ettevõtteid, et ettevõtted saaksid oma panuse anda äh, näiteks algatustes nagu Business for Nature, ma arvan, et meil on tarvis konkreetseid äh, näitajaid, eesmärke. järgmisena saab äh, sõna härra Puhner, üks minut. paljud loomaliigid, taimede liigid ja teiste organismide liigid äh, hävitatakse massiivse kemikaalide kasutamise tõttu, aga ka seetõttu, et me võtame neilt ära elupaigad. aga ühele põhjusele ei pöörata liikide väljasuremisel tähelepanu. Äh, need on ähm, raadiolained. pikaajalised äh, uuringud on näidanud, et äh, raadiolained äh, rikuvad mesilaste orienteerumisvõimet, nad lendavad küll oma tarust välja, aga tagasiteed nad enam ei leia. hiired viiendas põlvkonnas äh, muutuvad äh, viljatuks äh,. mobiilside ja raadioste lainete tõttu ja kui me samas vaimus jätkame, siis paljud loomad ja taimed varsti kaovad äh, lõplikult siit maakera pealt. aitäh. järgmisena saab äh, sõna äh, kolleeg Meelo üheks minutiks Euroopa äh, Liidu jaoks äh, peavad ookeanid muutuma selles strateegias esmatähtsaks. minu äh, riigist suurem osa ju on avatud merele ja terved ökosüsteemid, sealhulgas ka Äh, ookeanid, äh, mis neelavad kakskümmend viis protsenti süsinikust, äh, nendega seotud meetmed võimaldavad saavutada Pariisi eesmärke ja täita Euroopa Liidu kliimamuutustega seotud eesmärke. ookeanide poolt ladustatud süsinik see äh, e on praegu ebapiisav, üks miljon äh, liiki on väljasuremise ohus ja ka plastisaared on samuti äh, suurenemas ja vahe Vaikses ookeanis on plastisaared seitseteist korda suuremad kui kogu Portugali territoorium. ainult kindlaid samme astudes saame selle lahingu võita. aitäh! nüüd äh, saab äh, äh, sõna härra Liise, sest üks minut on nüüd jäänud. suur tänu, president. üle kogu maailma ja loomulikult Euroopa Liidus peame me liike rohkem kaitsma ja seetõttu me hääletame Rahvaparteina homme selle resolutsiooni poolt. ma soovin tänada kõiki, kes aitasid kaasa selle resolutsiooni kokkupanemisele kui me räägime bioloogilisest mitmekesisusest, siis me ei peaks aga eelistama lihtsustatud äh, lahendusi, rohkem kaitsealasid, kolmkümmend protsenti, karmimad äh, rikkumismenetlused ja nii edasi. meil oleks aga vaja paremat äh, võrgustumist ja nii nagu kolleeg Jaar ütles, seoses põllumajandusreformiga tuleks meil tegeleda looduslike alade taastamisega, näiteks ka märgalade taastamisega ja meil äh, tuleb siis äh, vaadata, mida me eelistame. praegugi tekib meil äh, konflikti olukordi, tervise valdkond versus transpordivaldkond. ja me ei saa ühe mõtteliselt sõimata põllumajandustootjaid, nii nagu see on muud, muudatusettepanekus number üks kirjas. aitäh! suur aitäh, härra Liise. nüüd äh, läheme me vaba mikrofoni vooru juurde, kus on kolm sõnasoovijat ja me saame anda sõna kõikidele nendele isikutele. kõigepealt härra Novak, proua Novak. lugupeetud äh, indiaanlased ütlevad, et äh, maa on meie ema ja sellepärast peame temaga väga hoolikalt ümber käima, kui me seda ei tee siis äh, maksab see meile kätte ja seda me näeme päev-päevalt. on fakt, et väga paljud taime- ja loomaliigid on välja surnud ja sellepärast me peame tegutsema. samal ajal aga peavad need meetmed olema suunatud elule, nii et äh, inimesed ei äh, muutuks pahaseks äh, üleliigsete haldusmeetmete tõttu. igal taime ja loomaliigil siin maailmas on oma täht-, tähendus, isegi kui me vahel unustame ära, mesilased on nad väga olulised tolmeldajad. Euroopa Komisjon, komisjonil on väga palju olulisi ülesandeid Ehm, te, et vaja on tegeleda looma- ja taimeliikide kaitsmisega, samal ajal on aga vaja ka inimeste eest hoolitseda. põllumajandustootjad ei ole samuti kõik süüdi, aga tarbijad on süüdi saastamises. aitäh kolleeg Novakile ja jätkab kolleeg Haisel uh,. Thank you very much. aitäh uh.... Ehm, härra juhataja, lugupeetud volinik meie elu siin planeedil on ohus, ohud ei peitu mitte ainult kliimamuutustes, vaid ka äh, elurikkuse vähenemises ja probleemiks ei ole siin mitte ainult äh, Amazonase metsade põlemine, mis hiljuti toimus, või äh, Siberi põlengud, vaid ka ähm, mesilaste arvukuse väga suur vähenemine. Need on putukad, keda inimesed kohtasid tihti varem looduses, aga me oleme, meil on ainult üks planeet, me peame olema mõistlikud, me peame lõpetama metsa langetamise, me peame lõpetama ohtlike äh, pestitsiidide, neonikotinoidide kasutamise ähm,. me seetõttu on õige, et meil on täna see arutelu, et me homme võtame selle resolutsiooni vastu, me peame rohkem jõupingutusi tegema ja andma ka piisavalt finantsilisi vahendeid, vahendeid hoolitsema selle eest, et meie õigusaktid oleksid siduvad, me peame kasutama Euroopa Liidu fonde ja muid horisontaalseid programme selle jaoks. aitäh, härra Heischel ja nüüd saab sõna kolleeg Ferreira. aitäh, härra juhataja eesmärk, äh, et tuleb peatada elurikkuse vähendamine, ei ole täidetud, äh, liikide väljasuremine on isegi kiirenenud, äh, on tohutult palju looma- ja taimeliike, keda ähvardab väljasurenemine ja, ja selle tagajärjed inimestele on fataalsed ei piisa sellest, et me hindame siin läbikukkunud strateegiaid või äh, seame endale ambitsioonikaid eesmärke, vaid vaja on konkreetseid meetmeid, see käib ka järgmise finantsraamistiku kohta. see ei ole just julgustav, mida me seal näeme on tegem-, tegemist ka looduse ja loodusressursside äh, merkantiilse kasutamisega, see äh, tekitab väga palju probleeme, näiteks elupaikade äh, killustumist ja ka invasiivsete võõrliikide sissetoomine vähendab elurikkust vaja on vaadelda praegust majandusmudelit ja poliitikat, need kõik on andnud oma panuse, vaja on need mudelid käsi, küsimärgi alla seada. aitäh kolleeg Ferreirale, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja arutelu lõpetuseks saab veel kord sõna kolleeg, eh, volinik Sinkevitšius. Thank you for aitäh teie panuse ja toetuse eest, et meil oleks Euroopa Liidus ja üldiselt äh, ülemaailmselt äh, ambitsioonikas elurikkuse programm. ma saan ainult nõustuda härra Loenaga, kes ütles, et meil on ainult üks äh, planeet, meil ei ole planeeti B. meil on tohutu vastutus äh, viia ellu neid väga suuri muutusi, mida on vaja selleks, et kahe tuhande kahekümnendaks, kolmekümnendaks aastaks suudaks loodus taastuda kõigi inimeste hea, hüvanguks. jah, me peame olema ambitsioonikad, me peame kodanikele ja osapooltele selgitama, et miks meil on vaja muuta oma tarbimise äh, ja tootmise mudeleid, et äh, see on äh, meie heaolu hüvanguks vajalik, meil on vaja õiglast üleminekut. võite olla kindlad, et ma olen äh, väga tähelepanelikult puu-, kuulanud seda, et te soovisite siduvaid äh, eesmärke äh, põllumajanduse jaoks või et te olite mures metsade langetamise või geenitriivi pärast, me, me peame tegevustega seotud äh, eesmärgid e, paika panema äh, põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse jaoks äh, olu- ja põllum- ja looduse kaitse ja taastamise jaoks ja kõik meie tegevused peaksid tuginema tõenditele, olema korralikult hinnatud, ma olen eriti tänulik härra Kokalisele, proua O'Sullivanile, härra Melole, härra Karl-, Karleskindile, kes rääkisid ookeanide väga olulisest rollist mitte ainult elurikkuse jaoks, vaid ka kliimamuutuste leevendamiseks. keskkonnaküsimuste ookeanide ja kalanduse voliniku, volinikuna